kolleegid, palun istuge oma kohtadele, et me saaks jätkata oma eh, tööd, meil toimub eh, kahe komi-, kolme komisjoni ühiskoosolek, Arengukomisjon, Eelarvekomisjon ja Väliskomisjon. sooviksin eh, kolme esimehe nimel teile öelda tere tulemast, tere tulemast Välisasjade komisjoni äh, liikmetele, samas äh, aitäh, et meid vastu võtsite, sest oleme teie juures. suur tänu te ka eelarvekomis-, tervi-, tulemast, tere tulemast eelarvekomisjoni liikmetele, me oleme siia tulnud selleks, et kolmandat korda rääkida Euroopa Säästva Arengufondi äh, ähm, tegevusest meie ähm, välistegevusega seoses suur tänu vale, välisasjade komisjonile, et meid vastu võtsite, tahaksin tervitada seda, et hoolimata väga äh, keerulisest menetlusest kolme komisjoni vahel. kolm äh, kaasraportööri, äh, härra Kukan, keda täna esindab proua Manescu, härra Frunzulika ja proua Kadjasaval, suutsid äh, koostööd teha ning suutsid esitada raporti projekti, mille nad meile täna ette kannavad. muudatusettepanekuid võib esitada reedeni ja seda võivad teha kõik kolleegid. kõik muudatusettepanekud lähevad hääletusele kahekümne neljandal aprillil. soovisin rõhutada seda, et eelarvekomisjon on siin väga erilises olukorras, sest äh, paralleelselt käsikäes äh, teiste parlamendikomisjoniga vaatavad üle mitmed õigusloomelised ettepanekud, millel on tihe side Euroopa Säästva Arengufondiga strateegiliste investeeringute fond EFSI, mis EFSD loomiseks inspireeris, samuti säästva arengu tagatisfond, mis on seotud EFSD-ga ning välisinvesteeringute plaaniga, mille esitas Euroopa Komisjon, samuti ka finantsraamistiku ülevaatamine annavad eh, sätted, mis aitavad garanteerida meie finantsinstrumente ning eh, seda lisaks EFSD-le FSD osaleb eh, kõigile neile instrumentide galaktikale, mis meie finantsinstrumenti ümber eh, tiirlevad ning aitavad meil tegutseda võimalikult sidusalt, eh, andes neile lisandväärtuse, muutes need nähtavamaks ning säilitades eelarve pädevate institutsioonide ning kaasmenetlejate pädevusi nüüd annan äh, sõda, sõna võib-olla proua McKevenile. Thank you um.... suur tänu. ma ei hakka midagi ütlema tegelikult, sest aeg on napp, kaasraportöörid on olemas siin, nii et hakkame kohe aruteluga peale. Monsieur le, Monsieur Anders Vitisen. ja Äh, välisasjade komisjoni nimel. Äh, härra Vistisen saab sõna. ametikomisjoni nimel ütlen tere tulemast teile kõigile sellele kolmandale ühtsele koosolekule, mis puudutab Euroopa Säästliku Arengu Fondi. pärast arvamuste vahetust äh, välisteenistuse komisjoni ekspertide ja sidusrühmadega oleme nüüd arutamas kolme kaasraportööri raportit Euroopa Säästva Arengu Fond on võtme öö, äh, osa investeeringute kavast, mille eesmärk on äh, hoogustada investeeringuid Euroopa naabruskonnas Aafrikas ning äh, pidurdada öö, migratsiooni. pagulassurve on väga suur, nii et oluline on tegutseda. EFSD on loodud selleks, et innovatiivselt ka kohapeal tegutseda ning ta keskendub erasektori arengule, mis on teretulnud. me tahame kindlasti tagada, et see toob üleüldise lisandväärtuse ja täiendab instrumente, mis on Euroopa Liidu kasutuses. nii et ootame kaasraportööride ettekannet oma lähenemise kohta ning komisjoni ettepaneku muutmise osas. suur tänu, ütleb proua McEwen, ma ei hakka siin eh, juhatama Äh, rohkem siin midagi, aga suur äh, au ja kiitus kolme raportöörile, suurepärane koostöö on tehtud koos äh, erinevad komisjonid erineva suurusega, aga väga hea töö on tehtud. proua Marinescu, kes härra Kukanit asendab, palun, teil on sõna. suur tänu, loen ette härra Kukani jutupunktid, ta vabandab, et ta ei saa olla kohal, aga leppisime niimoodi asjas kokku raportöör tunnustab head koostööd äh, raportööridega teistest komisjonidest äh, selle raporti eelnõu ettevalmistamisel. Ahveti nimel tahab ta rõhutada, et äh, on üldine jagatud eesmärk selleks, et erasektorit hoogustada, investeeringuid hoogustada, Aafrikas sotsiaalmajanduslikku arengut tagada ning tegeleda ka rände aluspõhjustega tema ütleb siin, et äh, võtme äh, väljakutse on just eriti äh, vähearenenud riikides arengut hoogustada, selleks aga on vaja, et siseinvesteeringute kava töötaks igas aspektis ja me peaksime oma ekspertiisiga, tehnilise abiga ja investeeringute kava parandamisega kaasa lööma partnerriikides Euroopa Säästva Arengu Fondi garantii tagatis on oluline välisinvesteeringute jaoks, oluline on minna kaugemale olemasolevast instrumentide valikust, hoogustada erasektori kaasamist investeeringutesse ning toetada investeerimist valdkondades, kus teised instrumendid on läbi kukkunud, ei ole oma eesmärgid teeninud. kindlasti on lisanduvuspõhimõte väga tähtis, mis on selle instrumendi tuumaks ka see instrument peaks toimima läbi selle, et äh, tuvastatakse investeerimisvõimalusi erinevates arenguriikides ning antakse finantsgarantiisid just kõrge riskiga tegevustele. ka erasektori investeeringute ligimeelitamine on eesmärk. selleks on vaja piisavat paindlikkust, avatust ning tõhusat koostööd erinevate äh, rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide vahel, aga meil on vaja ka väga selgeid poliitilisi suuniseid sellepärast selle raporti ees, eelnõus oleme äh, püüdnud äh, EFSD juhtstruktuuri parandada ning äh, ka parlamendi näol oleme ähm, vastutusvõimet, aruandekohustus ning kriteeriume siia lisanud. oluline on see, et me peaksime silmas, et loome praegu vahendit, mis aitab kasvu hoogustada erasektoris, sotsiaalmajanduslikku kasvu samuti arenguriikides. see on väga ambitsioonikas ja pikaajaline äh, projekt ja eesmärk, sellepärast on vaja konkreetseid prioriteete juba päris algusest peale, aitäh! aitäh! järgnevalt äh, härra Fransuulika, palun! aitäh teile, esinaine, daamid ja härrad! on olnud suur privileeg töötada AFIT-e eelarvekomisjoni kolleegidega koos ja üldiselt tahaksin oma rahulolekut väljendada praegusel juhul meie töö tulemuse osas. oluline on see, et TAK abikõlbulikkuse kriteeriumid ja ka arengupoliitika eesmärgid oleksid tagatud, inimõigused, maksupettuste vältimine ja sooline võrdõiguslikkus, kõik siia kaasatud me oleme teinud omad muudatusettepanekud, mis meie positsiooni selgemalt väljendavad. eriti on oluline rõhutada, et Euroopa Säästva Arengu Fondi peamine eesmärk on ebavõrdsust vähendada ja vaesust vähendada. ja seetõttu me ka rändevoogude põhilistest algallikatest äh, püüame lahti saada. selle instrumendi äh, vahendeid kasutatakse äh, killustunud riikidele Eh, kes iseendaga väga hästi hakkama ei saa. oluline on investeeringud eh, taastuvatesse energiaallikatesse, ressursitõhususse ning kõigesse sellesse, et tagada Pariisi kokkuleppe täitmine. oluline on ka rõhutada Euroopa Liidu delegatsioonide rolli, sellepärast et nemad annavad informatsiooni ja ligipääsu just EFSD vahendile eh, ning mikroettevõtted ja VKE-d saavad samuti ligipääsu eriti riikides, kus rahastamine on väga suur probleem ühtne parlamentaarne äh, assamblee AKV ja Euroopa Liidu vahel äh, on äh, suurendanud usaldust liikmesriikide ja partnerriikide vahel ning rahastamist on võimalik saada ka kohalikus vääringus. tahaksin öelda, et EVSD ei toeta finantseerimis- ja investeerimiseesmärke, mis on ette nähtud julgeoleku või sõjasektori jaoks äh, ei toeta tuumaenergiat ja teisi taastumatuid energiaallikaid, toetab ILO konventsiooni tingimusi, mis teises sellises on välja toodud ning ei toeta projekte, mis mõjutavad partnerriikide keskkonda kehvasti või mõjutab inimeste äh, ümberpaigutamist või ohustab äh, toiduga seotud projekte ja programme partnerriikides. suur aitäh veel kord kõikidele kolleegidele, kes on oma arvamusi meiega jaganud ning ootan koostööd teiega selle väga olulise dokumendi kallal, suur tänu teile! aitäh, ütleb proua McEwen. nüüd proua Kardi Essepal, palun. suur tänu, esimehed, ma räägin väga lühidalt, sest äh, see oivaline koostöö kolme raportööri vahel äh, tähendab seda, et mu kolleegid on kogu töö ära juba teinud, mul pole eriti midagi lisada, vaid mõned üldised äh, kommentaarid selle kohta, mis vaimus meie töö on käinud. nagu nägite, toetame komisjoni ettepanekut ning äh, leidsime, et ettepaneku teatud osades äh, pidime rääkima pisut detailsemalt, võiks rääkida pisut detailsemalt ja lisasime omapoolsed detailid ettepanekusse. põhimõtteliselt oleme ettepanekuga nõus, tuleb suurendada investeeringuid meie naaberriikidesse idas, lõunas ja ka Aafrikas ning leiame, et Euroopa eelarve võiks olla garantiiks, eh, mis peaks suurendama investeeringuid ning eh, lootes selle peale äh, et eh, hirm riski ees väheneb. Eh, nagu öeldud, sellel on kolm sammast. EFCD on kõigest üks neist sammastest. samas soovime aga ka sama tähtsuse omistada teisele ja kolmandale sambale, kuigi need ei ole rangelt seotud selle määrusega, millega me eh, tööd teeme. soovisime sellele teisele ja kolmandale sambale siiski viidata ning ettepanekutest, mis tulevad komisjoni poolt ja mida soovisime pisut detailsemalt äh, välja töötada ja sõnastada, rääkisime lisandväärtusest, ähm, sest leidsime, et esialgne sõnastus oli liialt üldsõnaline, soovisime veel kaks rida juurde äh, panna, kõigepealt see, mis puudutab jätkusuutliku arenguga ning teine puudutab riskikriteeriume. mõlemad komponendid on need, mis meile näitavad, äh, kas äh, Äh, äh, säästva arengufond äh, on, sellel on lisandväärtus või ei ole, räägime ka sellest, milliste poliitikavaldkondadega on see seotud ja kuidas seda kasutatakse. samuti üritasime detailsemalt välja öelda kogu Äh, välja töötada kõik see, mis puudutab strateegilist juhtimist ja operatiivset juhtimist, eriti keskendusime artiklile kaheksa, mis puudutab garantiide kasutamist. meile tundus äh, sõnastus liialt üldine olevat, soovisime täpsemalt mainida poliitikavaldkondi, instrumente, eesmärke ning <clears throat> rääkisime siin äh, Eh, ka tabelist, eh, mille aluseks on töö, mille välja töötasime kolleegidega eelarvekomisjonis EFSI küsimustes. leidsime, et see eh, aitaks lisandväärtuse anda meie poolt välja töötavatele projektidele. ning rääkisime ühtlasi ka aruandlusest ning hindamistööst loodetavasti Eh, loodetavasti ka sellest lisandväärtusest, mis EFD eh, e eh, rahastatud projektidele annab. rääkisime ühtlasi ka sellest non-cooperative jurisdictions ehk siis mitte koostööd tegevatest äh, õigussüsteemidest. Äh, nii et äh, oma muudatusettepanekutest üritasime lihtsalt pisut parandada komisjoni tööd. kõige olulisem on kuulata seda, mida arvavad meie kolleegid, sest nende muudatusettepanekud kindlasti parandavad veelgi seda projekti, mille kallal me tööd teeme. suur tänu, suur aitäh teile, raportöörid, ütleb proua esinaine. ja nüüd on kolleegid, variraportöörid teistest fraktsioonidest, proua Hautala saab Roheliste nimel esimesena sõna. suur tänu teile, juhataja, püüan olla oma sõnavõtus lühi, lühidalt teha. ma näen, et kolm raportööri ja kolm komisjoni on lähenenud üksteisele nädalate ja kuude jooksul, mil oleme teinud seda ühtset tööd, suur aitäh teile selle eest, ma arvan, et on saanud väga selgeks ka see, et me peame nägema seda fondi seotuna teise, kahe teise välisinvesteeringute kava sambaga. paljud äh, sidusrühmad on tegelikult rõhutanud seda, et meil on vaja poliitikadialoogi ning oluline on ka tehniline abi, mis tegelikult ei ole mitte ainult tehniline. Läheb sellest oluliselt kaugemale. nii et me oleme praegu olukorras, kus me saame luua novaatorliku arenguinstrumendi, mis on ka meie arengu eesmärkidega kooskõlas. eriti just see tagatis, mis fondi jaoks on, võiks olla tõsiselt suure tulejõuga. kolm küsimust komisjonile. meile on öeldud, et räägitakse, et äh, instrumentide sidumine tuleb ja praegu tundub, et need vahendite sidumise instrumendid ei ole olnud väga tulemuslikud. mida sellest kõigest arvata? teiseks, kas te olete päri ettepanekutega, mis raportöörid on teinud selles osas, kuidas tagada tõsist äh, lisanduvust selle rahastamise puhul. ja kolmandaks, kas tahate öelda midagi selle kohta, kelle jaoks peaks olema need vahendid avatud? kas ainult Euroopa institutsioonidele või ka teistele osapooltele? võtame küsimused praegu ja siis vastuste ringi teeme hiljem, ütleb juhataja. ja nüüd proua Jäätenmägi, palun Thanks. Dear colleagues. aitäh. Äh, head kolleegid, nagu juba öeldud, siis kliimamuutused on üks rände lähtepõhjusteks, lähtepõhjustest. ja kahjuks see lähtepõhjus on meiega ka tulevikus just sel põhjusel on mul raske aru saada, miks ränne ei ole komisjoni plaanis kõrgemal kohal selle vahendi puhul. ma toon ühe näite, milleks on Süüria. kliimamuutused on ka sealse rände lähtepõhjuseks. nojah, on tõsi, et et äh, sõda on kõige suuremaks teguriks, aga enne sõda viis näljahäda inimesed selleni, et nad liikusid ühest kohast teise. siis veel üks ähm, probleem on seotud rahastusega. raske on aru saada sellest, et komisjon pakub välja, et ainult kakskümmend protsenti EFSD rahast läheks kliimamuutustega võitlemiseks. Euroopa Investeerimispank on võtnud oma eesmärgiks kolmkümmend kolm protsenti. ja mina tahaksin arvata, et meie eesmärk võiks ikka seesama olla, kolmkümmend viis protsenti, ütleb kõneleja. kolmandaks selle ettepaneku järgi võetakse ära rahastust naabruspoliitikalt. see võib olla loogiline, aga me teame, et juba praegu ei ole piisavalt raha. ehk siis ma tahaksin küsida, et kas peaks olema võimalik ja kas oleks võimalik hoopis laienemispoliitika vahenditest seda raha võtta. sest jah, ma saan aru, et see on oluline valdkond, aga praegu ei ole ju midagi toimunud, võttes arvesse olukorda Türgis ja võib-olla ka teistes kohtades. ehk siis need olid need kolm mõtet, mille ma tahtsin välja tuua, aitäh! suur tänu, proua Lessing! ja, vielen Dank ähm.... suur tänu. ma ei taha hakata üksikasjadesse laskuma selle fondi puhul, aga ühte asja tahan siiski mainida. kui ma oma seisukohta sõnastasin erasektori rolli kohta, siis ma kohtusin paljude vabaühendustega ja nemad ütlesid mulle kogu aeg, et liiga palju Euroopa Liidu rahastust jääb Euroopa Liitu ja jõuab pigem ekspertide kätte, selle asemel, et see raha jõuaks programmidega seotud riikideni. peaks olema nõnda, et et kuuskümmend üks protsenti sellest rahast jõuab tegelikult annetajate või doonorriikide juurde tagasi, aga me räägime siin ju tagatisfondist. põhimõtteliselt äh, tugevdab see erasektorit arenguabi pakkumisel, aga mu küsimus on nüüd see, et kas see ikka aitab kaasa jätkusuutlikkusele nendes sihtriikides. missugused on need mehhanismid, mille me siin luua saaksime? missuguseid muudatusettepanekuid sa-, saaksime teha selleks, et luua mehhanisme, mis teeksid võimalikuks selle, et saaks tagada, et ei kasutataks seda ärimudelit, mida ma just mainisin, vaid et selle asemel, vaid et selle asemel tagaksime äh, et raha jõuaks sihtriikidesse, selle asemel, et see tugevdaks doonorriikide erasektorit. arvan, et kui aidat-, võimaldada inimestel ennast aidata, siis just see peaks olema meie fookuseks um,. meil on näiteks kirjaoskuse programmid, muud programmid, sest see aitab inimestel ise iseendale paremini elatist teenida ja olema majanduslikult sõltumatud. ja muidugi küsimus on ka selles, et kui kaugele me saame eh, kaubanduslepingutes õiglase kaubanduse poole liikuda ja kas me ja kas ja kui palju me saame erasektorile öö, eh, toetuda selles osas? järgnevalt härra Ponga, palun suur tänu teile, esimees. kõigepealt sooviksin ma tänada kaasraportööre tubli töö eest ja sooviksin öelda seda, et äh, selle projekti osas toetan ma raportööride esitatud seisukohti, esitan mõningad muudatusettepanekud, et äh, meenutada mõningaid olulisi aspekte, millest esimene on Euroopa eelistusi EFSD eh, e rakendamise osas ning teiseks eh, vajadust eh, rakenduslepet EFSD e kasutamise kohta, sealjuures kaasates ameteid liikmesriikides. kolmandaks on vaja jätkusuutlikku Äh, arengupõhimõtteid rakendada ka meie instrumentide juures. suur tänu teile. Charles Görens, Charles. Äh, Charles Görens, palun. suur tänu, äh, proua esimees. tegemist on suurepärase mõttega. ma ei tea, miks me selle peale enne mõelnud ei ole, kui me seda hästi kas-, esitame garantiid, kui investeeringutel on tulemusi siis me ei äh, pea ju seda garantiid äh, kasutama hakata. seega, kui äh, investeeringuid tehakse nutikalt, siis väga väheste vahenditega on võimalik väga palju ära teha. selle fondi eelised on need, et need võimaldavad investeerida raha voogudesse Eh, kui toimuvad investeeringud näiteks mõne Euroopa investori poolt, siis eh, see raha, mis tihtipeale voolab arengumaadest välja, et meie juurde tulla, seda teatud määral kompenseerivad investeeringud, mis tehakse nendesse riikidesse. lisaks sellele aitab see meid ka ergutada investoreid. me ei saa kõike teha, komisjon ei saa kõike ära teha kuid erasektoris on raha, Aafrikas on samuti raha ning Euroopa Liidu partnerid on ka kohapealsed kommertspangad, Euroopa Investeerimispank, Euroopa Arengupank. see on kõik äärmiselt kasulik ja vajalik, sest eh, krediidiolukord ei ole sarnane Aafrikas ja meil see, et meil on olemas, kui meil on likviidsuskriis, tähendas see seda, et Aafrikas on olukord samasugune, neil on omad äh, suveräänsusfondid ja hoiused, mida äh, so-, peaks kasutama ning äh, see abikõlbulikkus vastavalt OECD abikõlbulikkuskriteeriumidele. mul ei ole siin äh, vähematki muret, sest see raha, mis investeeritakse nendesse fondidesse, näitab praeguseni eh, läbikukkumisi, alati ei saa edukas olla, kuid eh, abikõlbulikkus eh, aitaks paremini kui lihtsalt äh, Ehm, laenude unust, eh, laenude kustutamine, sest eh, arenguriikide hulgas on võlglasi väga palju ja mõnikord eh, tegemist on lihtsalt rahaga, mis läheb läbi riigikassast, et diktaatorite taskuid täita. räägime asjadest nii, nagu need on. selles osas peab samuti ettevaatlik olema, et abikõlbulikkus oleks selgelt välja selgitatud. kolmandaks, üks konstanteering, nimelt riigid, millel on kõige kiiremini tarvis äh, investeeringuid, on need, kes äh, kõige vähem püüavad investoreid ligi meelitada ning sellega seoses peaks garantiid kasutusele minema. kuid äh, on isegi selliseid piirkondi, kus ka garantiidega, garantiidest hoolimata ei saa midagi teha. nii et äh, see ettepanek, mis tundub olevat rohkem tehnokraatiline, ka siin on vaja poliitilist tegevust, poliitilist juhtimist ning mul on küsimus komisjonile, kas ei oleks õigeaegne äh, välja töötada äh, kaasnevad meetmed, mis äh, aitaks investeeringuid toetada. mida ma sellega öelda tahan, on selliseid riike, kus äh, juhtimine on selline, et mitte ükski investor ei hakka äh, proovima investeerida. kas peaks läbirääkimisi pidama nende riikidega, kus on pidevalt pikev riskiolukord, liialt suur risk on selleks, et garantiide süsteemi välja töötada, kas ei oleks võimalik Eh, luua, näiteks nagu Euroopas ja Belgias oli eh, spetsiifilised investeerimispiirkonnad eh, vastavalt kokkuleppele komisjoni ja riikide vaheliste kokkulepetel, kus siis investeeringud oleks kaitstud, kus tehtaks spetsiifilisi jõupingutusi, et hiljem oleks positiivne mõju riigi juhtimisel, need olid mõningad äh, ettepanekud, mida soovisin rõhutada, need olid sissejuhatuseks. võte, see on oluline, võttes arvesse, kui palju on selliseid projekte, mida äh, investee-, millesse, mida rahastavad nii Euroopa projektid kui ka liikmesriigid, mida on väga raske äh, kontrollida, nii et kui me võtame endale liidri rolli, siis äh, vähendame me riske et need fondid hakkavad kontrollimatult tegutsema. loodan, et komisjon äh, paneb paika äh, sellise süsteemi, mis äh, aitab tõeliselt poliitiliselt seda juhtida. ja järgmisena saab uuesti sõna härra Frunzulika, kes esindab Saraja Posti, kes on Ahveti variraportöör. aitäh! käisin DROA delegatsiooni liikmena Genfis seda teemat arutades ja variraportöör ütlebki, et sotsiaaldemokraatide meelest on need kõige olulisemad küsimused tõstatatud. proua Post on väga rahul sellega, et sõnaselgelt viidetakse näiteks artiklile kakskümmend üks Euroopa Liidu lepingust. oluline on see, et EFST toetaks eh, rahu, inimõiguste arengut, õigusriiklust seista vastu konfliktidele ja suurendada rahvusvahelist julgeolekut. kõik need on olulised elemendid selleks, et EFSD saaks lõppastmes tõhusaks rändesurvega tegelemisel. proua Post ütleb meile ka, et ränne kui selline ei ole probleem, inimesed peaksid saama riikide vahel liikuda, kui nad tahavad, aga neid ei peaks sundima eh, oma asukohta muutma sellepärast, et nende inimõigusi ei austata ehk siis seisukoht on selline, et EFSD peab kujund-, peab kujutama endast vahendit ähm, arengueesmärkide täitmiseks. teised olulised teemad, mille variraportöör äh, tõstatas, oli kodanikuühiskonna organisatsioonide täielik kaasatus ja ka see, et protsessid oleksid läbipaistvad. samuti pakub ähm, variraportöör välja teatud muudatusettepanekuid. viide kahekümne esimeses artiklis on hea, aga sellest ei piisa, me oleme näinud teisigi fonde ähm,, ja me oleme näinud, et viide artiklile kakskümmend üks ei tähenda automaatselt seda, et projektide inimõiguste valdkonnas mõju hinnatakse. automaatselt see seda ei tähenda, aga pakutakse välja, et võiks pakkuda välja lõike äh, mis ütleks, et komisjon ja välisteenistus loovad raamistiku ja metodoloogia selleks, et hinnata kooskõla artikliga kakskümmend üks. soolise võrdõiguslikkuse teema on siin olemas, aga seda peaks paremini rõhutama, aitäh! suur tänu! nüüd võime minna komisjoni juurde, kõigepealt NIR peadirektoraat, proua Martinova, palun kaks ja pool minutit igaühele, sest nagu näete, aega on vähe. kolm kõnelejat komisjonilt ja välisteenistuselt, kaks pool minutit näkku. proovin lühidalt rääkida. mina olen Katariina Maternova. esiteks suur-suur tänu Euroopa Parlamendile selle eest, kui kiiresti ja kui konstruktiivselt, eriti kolme komisjoniga, te olete suutnud tööd teha, me oleme proovinud teid toetada nii palju kui võimalik. me tervitame vägagi seda, et te olete suutnud EFSD-d laiendada ka teiste riikide puhul. täname teid selle muudatuse eest ja lisaks tervitame eh, seda sõnastust täiendavuse kohta, eh, täiendavuse põhimõtte kohta, sest me arvame, et see on väga oluline meie arutelud erasektoriga ja teistega on näidanud, et see võib tõesti olla olukorda muutev algastus ähm,. härra Kõletsi kommentaarid olid väga asjakohased, tõesti, jah, seda oleks saanud ka teha varem, aga siiski, praegu on meil olemas eh, see mandaat peaks tõesti minema miljardite juurest triljonite juurde rahastuses ja seda saab teha ainult erasektorit kaasates. me arvame, et see tagatis võib olukorda muuta ja tõesti, see on seotud investeerimispangaga, siin on ka teised meetmed um,. ilma nendeta ei ole võimalik seda, et oleks selline projektide äh, süsteem, ehk siis teine sammas, tehnilise abi sammas ja kolmas sammas, ähm, tehniline abi kolmandale sambale õigemini, äh, need on mõlemad väga olulised. ehkki need ei ole tehniliselt osa sellest seadusandlikust aktist, siis on need väga olulised tegurid globaalses kontekstis. kui rääkida nüüd erasektorist, siis me tahaksime väga näha siin paindlikkust. me loodame, et abikõlbulikkuse kriteeriumid, et nende puhul on nõnda, et kui me tahame, et tõhusalt kasutataks sellist uut vahendit ja et erasektor oleks sellega seotud, siis see võib natuke käia vastu sellele soovile eh, liiga palju suuniseid kehtestada ja liiga palju Äh, mingeid lisasid kehtestada, sest et liiga palju reegleid peletab võib-olla teatud erasektori toimijad eemale. seda peab silmas pidama. ja sama on selle ähm, sama käib selle tulemustabeli kohta, sest et kui meil on üks institutsioon, kes seda haldaks, noh, see on võimalik, aga kui siin on toimijaid palju, poliitiline keskkond teistsugune ja tuleb toimida teise ja kolmanda samba kaudu, siis väga raske oleks seda kõike arvude keelde tuua ja sellist tulemustabelit kehtestada selleks, et äh, seda tööd juhtida. ehk siis palume natuke mõistvust mu kolleegid kindlasti käsitlevad ka teisi teemasid, aga kui nüüd rääkida ähm, eelistustest, EU preference, me tahtsime, et see siin sees oleks sellepärast, et on ka paljusid teisi rahvusvahelisi algatusi ja tõesti on tarvis äh, koordineerida selleks, et me saaksime tõhusad olla, peavad kõik pardal olema. eriti, kui me räägime mm, riikidest, kus on konfliktid, vägivald, mis ei ole nii arenenud, ega siin palju tegijaid ei olegi. sellepärast on oluline, et kõik oleksid kaasatud. ja lõpetuseks küsimus, et kas laienemispoliitika, eh, laienemispoliitikalt saaks raha võtta. ma arvan, et arutelud näiteks Balkani teemadel, no nendest aruteludest tuleks ilmselt välja, et ei tohiks sealt raha võtta. aitäh, härra Rudolfi äh,, palun. suur tänu, proua esimees, kolm esimeest. nagu Katariina, tänan ka mina teid selle eest, et olukord on tõesti läinud paremaks, et te olete siin teinud pingutusi. lubage ma räägin paarist äh, küsimusest, mis siin välja toodi. esiteks need meetmete segu, segamine. Ähm, märtsi lõpus tullakse välja asjakohase hinnanguga ja see ei saa sugugi olema negatiivne. Äh, vastupidi, seitse või kaheksa aastat on kasutatud ühte lähenemist, aga nüüd pannakse teine käik sisse Mm, täiendavuse põhimõte on siin keskse tähtsusega. ma arvan, et paljud teist austatud parlamendisaadikud ähm, tahate seda, et jõutaks sinna, kus investeeringuid on muidu raske teha, aga see ongi investeerimiskava mõte. teatud olukordades isegi kõige parem ettevalmistustöö ja kõige paremad äh, stiimulid ei võimalda teatud piirkondades investeeringuid, aga see ei tähenda, et me peaks proovima. kõik need kaasnevad meetmed, mida siin mainiti, on keskse tähtsusega, sellepärast ongi meil siin kolm sammast. me ei räägi siin ainult äh, finantsküsimustest, äh, aga on ka diplomaatiline sammas ja loomulikult on ka arengupoliitika sammas, mis seisneb äh, arengudialoogis teatud valitsustega. räägitakse ka teistest küsimustest, näiteks korruptsioonivastasest võitlusest, õigusriiklusest, demokraatiast. ehk siis need poliitilised aspektid selle dialoogi puhul on täpselt sama olulised nagu finantsaspektid. ning selline fondijuhil ongi vaja kolme liiki oskusi, ta peab sa-, olema, saama hakkama finantsküsimustega ja ka arenguküsimustega. ning kui nüüd otsida siin lahendusi, näiteks eriinvesteerimistsoone, mida kõike veel, siis ega ei ole hõbekuuli, mis kõik probleemid lahendaks, aga siiski selline dialoog teatud riigis aitaks meil ehm, siin tulemusi saavutada. soovin lõpetada sellega, et tõepoolest see struktuur, see poliitiline struktuur, mis paneb selle investeerimiskava toimima, on see, et poliitilistest eesmärkidest peetakse ikkagi kinni ja tagataks investeeringute täiendavus selleks on vaja kõiki toimijaid, kõiki investeerijaid, näiteks alates Euroopa Investeerimispangast, aga kõik Euroopa toimijad ja ka teised peavad siin tegutsema. kui Euroopa toimijad siin ei tegutse, siis peame me pöörduma teiste partnerite juurde. mis tähendab seda, et peab kaasama just selliseid partnereid, kes suudavad pakkuda ka tulemusi, aitäh! aitäh, viimaseks härra Filiberto, palun, välisteenistusest. suur tänu! ma arvan, et komisjoni kolleegid ütlesid juba kõik ära. esiteks sooviksin siiski rõhutada, et me toetame mitmeid muudatusettepanekuid ja tänaseid kommentaare selle vajaduse kohta, et seda vahendit tuleb näha kui vahendit, mis aitab aidata vähearenenud riike, hapraid riike, selleks, et viia investeeringud nendesse paikadesse, kuhu investeeringud praeguste vahendite abil ei jõua. see on loomulikult väga oluline. siin ei saa muutuda liialt piiravaks, aga ma arvan, et see eesmärk on siin selgelt sõnastatud ja investeerimisakna määratluses tuleb ka see võimalus hästi sõnastada. teiseks, ma arvan, et me peaksime tervitama teie ettepanekut tugevdada neid punkte, mis puudutavad vastutustundlikku investeerimist, inimõiguste austamist ja olemasolevaid suuniseid, konventsioone, mis selles vallas olemas on, sest loomulikult on see seotud säästva ja kestliku arengu Äh, edendamisega, sest just see toob kaasa edusammud nii sotsiaalses kui poliitilises mõttes. ning ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid juba ütlesid, kui oluline on ikkagi see, et Euroopa Liidu delegatsioonid seda vahendit piisavalt hästi haldaksid. lõpetuseks mainiti seda riski, et võib-olla ressursid ei jõuagi kasusaajate nende riikideni, kes peaksid kasu saama, vaid need ressursid tulevad tagasi meie erasektorisse. no see ei ole loomulikult eesmärk, aga me näeme siin kindlasti teatud majandusdiplomaatiat, ehk siis meil tekib võimalus pakkuda võimalusi säästva arengu poliitika elluviimiseks sihtriikides, aga ka võimalusi oma ettevõtetele kasvada ja areneda. no näiteks rohelise majanduse valdkonnas, kus Euroopa ettevõtetel on, võib ju juhtroll olla, aitäh! suur tänu! tuletan meelde, et ähm, muudatusettepanekute tähtaeg kahekümne neljas märts. härra Artui ähm,, mul on üks kommentaar veel ma arvan, et tegemist on suurepärase dokumendiga ja see tegeleb ka rände lähtepõhjustega, aga ma arvan, et hea oleks see, kui komisjon ja nõukogu suudaksid välja pakkuda mingisuguse üleilmse lähenemise selle poliitika kohta, mille järgi sellist äh, vahendid kasutatakse, sellepärast et räägitakse erinevatest vahenditest ja täna hommikul rääkisime eelarvekomisjonis näiteks teistsugustest vahenditest. see kõik on väga tähtis, aga kodanikel on väga raske aru saada sellest, inimestel, kodanikel on vaja, et nendega räägitaks sellisel viisil, mida on ka võimalik jälgida. millest on võimalik aru saada, et nad saaks aru nendest vastustest, mida nende murele ant-, muredele antakse. kui rääkida näiteks rändevoogudest kõigi kõikidest järeldustest, mille me oleme välja toonud, siis need on head järeldused, aga ähm, kui see panustamine peaks välja, peaks olema tagatise kujul, siis ma arvan, et ainult tagatisest ei piisa, vaid tuleb panustada ka inimressursse, tarvis on koostööd ja väga kahju oleks sellest, kui Euroopa Liit räägiks ainult ühest oma lähenemise tahust ja jätaks kõrvale kõik teised tahud, mida on tarvis poliitika eesmärkide täitmiseks. Kol-, kolleegid, me võime lõpetada selle koosoleku, tänan ka tõlke selle eest, et meile pisut aega juurde andsite, aitäh!